la sessione è ripresa istung on taas avatud tere päevast kõigile palun kõigil oma kohtadele asuda meil on ees ootamas pikk hääletuspäev ka täna üritagem siis oma tööd teha võimalikult sujuvalt tervitan härra president lahkuvat president Schulzi tänan teda tehtud töö eest. soovin talle äh, edu poliitilises karjääris Saksamaal, nagu ütlesin talle seda ka eile